paketi põhiteema. selle järgi öeldakse, et ähm, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks peab olema Euroopa Liidu tasandil kolmekümneprotsendiline energiatõhusus saavutatud üle-euroopaliselt. see on väga oluline samm on tähtis, et Euroopa Liit võtaks ka Energialiidu raames ja globaalsete kliimakohustuste raames endale energiatõhususe kohustused. ITRES toimus esimene arvamuste vahetus kahekümne kolmandal märtsil ja täna tutvustab raportöör meile oma teksti. austatud kolleeg Adam, sõna on sul suur tänu, kolleegid. see teema, mis praegu kõne all on, on siin raportis ülevaatlikult esitatud, me, siin tekstid on ka tõlgitud, mina ei taha öelda, et see eesmärk peab olema, see tõusude eesmärk peab olema kolmkümmend protsenti või kolmkümmend viis või nelikümmend protsenti. seda võib veel edasi arutada erinevate sidusrühmade vahel, aga mina isiklikult tahaksin minna nii kaugele kui võimalik, kui siin tõhususest kõnelda. minu arvates on see täiesti võimalik. selleks et selle eesmärgini jõuda, eh, eh, peab mõtlema kogu energia tootmise ja tarneahelale, alates primaarenergiast, ülekannetest, jaotusest ja lõppkasutajast. kogu ahelat tuleb arvestada ja eh, lõpuks kuidas energiat mm, turuosalised kasutavad põllumajanduses, ehituses, tööstuses, elamumajanduses ja kui me niisuguse tervik, tervikliku lähenemise omaks võtame, siis minu arvates on küll äh, võimalik saavutada kõige ambitsioonikamaid eesmärke, kuid seda tuleb arutada. et äh, raporti äh, võtmeküsimus on taastumatu primaarenergia tõhususe tõstmine. selleks äh, me, tuleb korrigeerida primaarenergia äh, tegureid, need peavad olema kooskõlastatud äh, üldise energia tootmisega ja need näitajad, need tõhususe näitajad on olulised selleks, et välja arvutada, milline on primaarenergia ja vastupidi. tahaksin öelda, et ähm, eelmine direktiiv seda ei arvestanud, see oli kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta direktiiv. kõik need arvutused muidugi olid väga keerulised ja võib-olla ei olnud ka päris täpsed äh, primaarenergiat on vähemaks jäänud, aga sellist nähtust tuleks piirata, miks, miks seda teha? kui me tahame vähendada eh, kahjulike gaaside heitmeid, kui me tahame kliimat kaitsta eh, ja oma ressursse säilitada ka tulevastele eh, põlvedele, siis tuleb primaarenergia osatähtsust vähendada, muutes meie majanduse konkurentsivõimelisemaks. tähendab, taastuvenergia puhul on muidugi lood teised, see oli minu lähenemise alus. ja nüüd eh, me peame eh, ka arvestama taastuvenergia eh, konversiooni, konverteerimist, vabandust, seda ei ole, sellest ei ole varem kõneldud, aga mina olen nüüd seda käsitlenud oma raportis. muidugi me kasutame mittetaastuvat energiat ka, aga energiaallikate kombinatsioon on liikmesriigiti erinev. tõhususe äh, eesmärgi võib saavutada aga näiteks selle kaudu, et tööstus kasutab energiaallikaid, mille, kus energia tootmine ei ole nii energiamahukas või siis kombineerib erinevaid energiaallikaid, seetõttu tulebki arvutada liikmesriikide endi kohustusi ja näidaid täpsemalt ja seetõttu olemegi siin rääkinud kumulatiivsest primaarenergiast. kui me räägime primaarenergiast ja lõppenergiast, siis tegime lihtsalt suurt äh, viga, sest tegelikult on hoopis erinevate asjadega tegemist. näiteks kui me analoogiat kasutame, siis äh, mõtleme äh, tinale, tinamaagile ja tinale, mida kasutatakse autodes. see on nagu paralleel primaarenergia ja lõppenergiaga. mina olen oma raporti üles ehitanud kolmele sambale. kõigepealt räägin liikmesriikide kahe tuhande kahekümne esimese, kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkidest, tuleb akumuleerunud eh, primaarenergia kokkuhoid eh, aitab meil energiatõhusust saavutada. teine sammas eh, on siis terviklik lähenemine, mis puudutab kõiki majandusharusid ja transporti ka ei jäeta kõrvale ning kolmas sammas äh, räägib siis liikmesriikide võimalustest selektiivselt otsuseid teha äh, vastavalt oma vajadustele, et saavutada energiatõhusus. Äh, alates siis primaarenergiast, kus meil on erinevaid allikaid, ülekandesüsteemidest, ma ei hakka neid arvandmeid teile ette lugema, meie reservid on äh, Äh, on erinevad, aga muidugi me peame mõtlema ka, mis äh, on odavam, mis on kallim. protsessi tuleb kindlasti palju investeerida, mis on ka kallis, äh, mõtleme tarbijale, põllumajandusele, elamumajandusele, see viimane ongi väga oluline. suur tänu! Uh, meil on uus ITRE ITRE komisjoni liige, kes on ka IMCO komisjoni esinaiseks valitud. tere tulemast ja järgmiseks Margus Piiper, palun, Rahvapartei nimel saate sõna. suur tänu, härra esimees. suur tänu ka härra raportöörile selle väga põhjaliku analüüsi eest ja ka selle eest, et ta on komisjoni ettepaneku läbi töötanud ja ma arvan, et äh, siin on äh, mõned punktid näiteks, mis puudutavad primaarenergia arvutamist ja millised on pri-, primaarenergia mm, äh, tegurid. sellised punktid, kus me kindlasti üksmeelele jõuame. siin on mõningaid väga huvipakkuvaid punkte ja millega me arvestame ka oma aruteludes, aga ma sooviksin tähelepanu juhtida sellele, sellele, et siin on tegu läbivaatamisega nii et äh, me ei pea hakkama kogu direktiivi uuesti ümber sõnastama ja äh, seetõttu Rahvapartei keskenduks eelkõige kolmele-neljale artiklile, ähm, mis on olulised siin läbivaatamise juures ja seetõttu me ei sooviks hakata kogu direktiivi äh, uuesti ümber kujundama hakkama. nüüd, mis on meie jaoks siinkohal oluline, on just paindlikkus, meie leiame et me ei peaks mingisuguseid kindlaid eesmärke ette nägema, et meil on vaja siin konjunktuuri eh, sätteid ette näha, et ette näha, et me peaksime arvestama siis ka tehnoloogiliste arengutega, arvestama need indikatiivsed eesmärgid oleksid mõeldud ja ka sidusus ETS-i süsteemiga tuleks veelgi paremaks kujundada. nii et selles osas me töötame ka omapoolseid mõtteid välja. lõppude lõpuks on tegu ju konkreetse perioodiga, mis äh, komisjon on praegu ähm, kirjeldanud justkui lõpmatuna. nii et äh, siia me sooviksime ka ikkagi konkreetsusse tuua ja samuti ähm, me sooviksime ka äh, lihtsustada prognoositavust, et oleks tagatud siis ka paindlikkus liikmesriikidele ja viimane punkt minu poolt, et kuna siin äh, räägitakse ka Euroopa tõhususe direktiivi rakendamisest komisjoni poolt ja mina olin raportöör, äh, nii et see direktiiv praeguste läbirääkimiste puhul ei kehti, sellepärast et äh, siin on tegu raportiga, mis väga napi häälteenamusega vastu võeti. nii et äh, see neljakümneprotsendised ähm, eesmärgid siin on tegelikult lihtsalt unelm, nii et me peaksime uutel eesmärk, uutel alustel selle eesmärgi uuesti läbi rääkima ja seetõttu ma paluksin, et kolmepoolsete läbirääkimistele lähenedes ähm, me ei tohiks, me peaksime jõudma ikkagi üksmeelele, sellepärast et kui me eriarvamustega äh, läheme läbirääkimistele, siis nõukogu komisjon meid ju tõsiselt ei võsta. nii et ma paluksin siis, et arvestaksite meie seisukohaga, tuleksite meile vastu. suur tänu, lugupeetud kolleeg, kolleeg nende kommentaaride eest. ja nüüd ECR-i nimel proua Van Bossoid. Äh. suur tänu, härra esimees ma teen lühidalt ja toon kõige olulisemad punktid meie fraktsiooni jaoks välja. meie jaoks on oluline see, et see indikatiivne kolmekümneprotsendiline eesmärk oleks siin ära toodud, sellepärast et meie õiguse eesmärgiks on ikkagi CO2 heitmete vähendamine ja ma arvan, et liikmesriikidel peaks olema võimalus investeerida nendesse valdkondadesse, kus nende jaoks see kõige potentsiaalikam on, et need mõningate jaoks on see võib-olla energiatõhusus, teiste jaoks võib-olla on see mõni teine valdkond, mis on, mis on rohkem ähm, potentsiaalist sõltuv. ja samuti me peaksime liikmesriikidele andma võimaluse kasutada seda süsteemi, mida nad seni on kasutanud, nii et, et mõned on lähtunud primaarenergiast, teised jällegi lõppenergiast ja lõppkasutajast, nii et neil peaks olema jah, võimalus seda süsteemi kasutada, mis neil ennem oli. mis puudutab artiklit seitse ja iga-aastast ähm, äh, vähendamist pooleteiseprotsendilist säästu, siis siin me toetame pigem ähm, nõukogu seisukohta, kes äh, pakub välja üks koma neli protsenti ja me leiame, et ähm, äärmiselt oluline on see, et äh, kaks tuhat kakskümmend seitse tuleb ka läbi, uus läbivaatamine, uus hinnang sellele ja me peame olema ambitsioonikad, aga me peame jääma ka realistlikeks oma eesmärkides. ja seetõttu me peame tegema ka kulude-tulude analüüsi mingil hetkel. ja kui aina rohkem energiatõhususele rõhutakse, siis see võib mingil hetkel väga kulukaks muutuda, et kui näiteks mingil hetkel oleks palju tõhusam äh, rõhuda just CO2 heitmetele või ähm, taastuvenergiale selleks, et CO2 heitmeid väldada. ja samuti on oluline paindlikkuse tagamine liikmesriikidele, et eesmärke saavutada ja ma arvan, et me ei tohi siin unustada, et äh, me ei peaks ka oma äh, õigusakte õõnestada. me oleme ka ise siin komisjonis äh, arutanud energiamärgiseid ja praeguses ettepanekus liikmesriik ei tohiks äh, arvestada sellega, äh, et, äh, et tarbijatel oleks võimalus siis tõhusam külmkapp näiteks osta kui varem. nii et me peaksime ka ise oma tööd tõsiselt võtma ja peaksime arvestama ka nende oma poolt vastu võetud õigusaktidega selleks, et oma eesmärke saada. suur tänu! proua Angelika Niibler härra Gebrandi asemel, kes on siis ALDE variraportöör and um, I will, uh, I'm here uh, representing uh... proua Miller. nagu öeldud, uh, ma esindan uh, siin härra Gebrandit, niisiis paar aastat tagasi tuldi välja energia ettepanekuga, Energialiidu ettepanekuga ja ALDE jaoks on need eesmärgid väga selged, me peame ikkagi tagama energiatarnete Ähm, tarnete stabiilsuse eest ja samuti ka konkurentsivõimeliste hindade eest. ning äh, endiselt need eesmärgid ähm, on kehtivad, aga me peame arvestama ka kliimamuutuste tulemu-, äh, mõjudega. me äh, näeme, et praegu väga palju konkureeritakse äh, just puhtas, puhta energia osas, Hiina on näiteks miljardeid investeerinud puhtasse energiasse ning äh, president Trump on võidelnud Pariisi kliimalepete vastu. aga samas äh, majanduse tulevik on puhta, täita puhtas energias nii et tulevane energia peab olema puhas energia ja see saab olla puhas energia, kas see teile meeldib või mitte ja seetõttu me tervitame ka äh, komisjoni puhta energiaga paketti kõikidele eurooplastele, sellepärast et selle eesmärgiks on tõeline ühtne turg ja energiasõltumatus ja see on ka äh, üleminekuks taastuvenergiaallikatele. aga kui me soovime, et see energia üleminek oleks edukas, siis ma arvan, et me peaksime rohkem ära tegema, kui me soovime olla kooskõlas ka Pariisi kokkulepetega, siis me peaksime olema ambitsioonikamad ja tegutsema nüüd. selleks, et kliimaeesmärke saavutada, energiatõhusus on äärmiselt oluline Euroopa jaoks. kui me säästame energiat, siis me vähendame ka heitmeid. sellisel juhul on meie eh, õhk puhtam ja eh, keskkond on eh, tervislikum. siis me vähendame kulusid ja ja me oleme vähem sõltuvad energiaimpordist. ja lõpetuseks me loome ka töökohti, mida on praegu hädasti vaja kogu Euroopas. ilmselgelt ähm, ettevõtjad teavad, et kui nad soovivad pikas perspektiivis ellu jääda, siis sellisel juhul ähm, nad peavad ka oma tegevuses arvestama kliimaeesmärkidega ja seetõttu kliimatõhususe ja energiatõhususe projektid on väga olulised. siin tuleb arvestada ka olemasoleva õigusega ja nad soovivad ka investeerida just äh, pika perspektiivi visioonidesse, seetõttu ma toetan neid neljakümneprotsendilisi eesmärke, tagamaks, et liikmesriigid teevad kõik jõupingutused selleks, et äh, neid äh, eesmärke saavutada, seetõttu ma toetan liikmesriikides siduvaid eesmärke. selleks, et energiasiiret tagada, me peame kõikidel tasanditel koostööd tegema ettevõtjatega, kohaliste omavalitsustega, kodanikega ja riikide tasandil. lõpetuseks kui me eh, soovime saada odavat ja eh, puhast energiat, siis me peame tegema koostööd ja me peaksime kokku leppima ambitsiooniga Euroopa Parlamendi seisukohas, mis näeks ette eh, ambitsioonikaid teostatavaid meetmeid. Euroopa kodanikud ootavad meil seda ja on sellega ära teinud ja, ja ma loodan, et Euroopa Parlamendis väga tugevat koostööd tehakse. aitäh, proua härra Jaabur Roheliste nimel, palun. aitäh, esimees ja suur tänu raportöörile selle dokumendi projekti eest. ma usun, et me saame nüüd teha konstruktiivset koostööd, et jõuda ambitsioonika energiatõhususe direktiivini Euroopa Parlamendis ning äh, et meil õnnestub äh, stabiilne ning pikaajaline energia tõhususe raamistik luua. olen variraportöör ka ENVI komisjonis ning meil on juba toimunud esimene variraportööride kohtumine ENVI komisjonis ja ma näen, et me tunneme muret samade asjade pärast erinevates fraktsioonides. see on heaks aluseks äh, ja edasisele koostööle selle teemaga seoses. üldisest üldiselt tahaksin algatuseks öelda, et kindlasti tuleb tõdeda, et energiatõhususe direktiiv on väga oluline Pariisi kokkuleppe rakendamise seisukohast, see on Euroopa Liidule vajalik ning seepärast ma arvan, et me peame kandma hoolt selle eest, et Euroopa Parlament jääb ka tulevikus ambitsioonikaks ning äh, kehtestame sama protsentmäära, nagu varem oleme rääkinud, nelikümmend protsenti, siis nõukogu positiivne areng on märgata, aga sellest ei piisa. ma arvan, et meil on vaja stabiilset, pühendunud äh, parlamendi seisukohta ja energiatõhususe direktiivi idee äh, e, e, tuleb õigetele rööbastele suunata. ma arvan, et äh, meil on äh, ühisseisukohti, millest lähtuvalt saame tööd jätkata. mainin siin mõningaid asjaolusid, ma arvan, et me peame äh, olemasolevate õigusaktidega oma tegevust ühendama, ökodisain, heitmetega kauplemine liikmesriikide institutsioonide vahelised läbirääkimised ja teised puhta energiapaketi osad, juhtimise osa, taastuvenergia ja nii edasi ja nii edasi. samuti on oluline, et ähm, me vaataksime, olen härra Piiperiga selles küsimuses päri, äh, peame siis arvesse võtma seda, et tegemist on läbivaatamisega, ärme täielikult hakakem seda ümber reformima, samas artikkel seitse lüngad tuleb täita ja liikmesriikidele tuleb anda võimaluse siis transpordisektorile tege-, transpordisektoriga tegeleda ja sisse tuleks tuua teksti ka viited pikaajalisele perspektiivile kahe tuhande viiekümnenda aasta dekarboniseerimise eesmärgid teine teema, mille taha, millest tahaksin rääkida, on rahastamine nii erasektori kui ka avaliku sektori poolt. erasektori rahastamise jaoks on vaja turu stabiilsust, aruandluskohustust, investori kindlust selleks, et energiatõhususse investeeritakse ning avalikud vahendid peaksid olema suunatud nendele haavatavatele tarbijarühmadele, kes tõesti vajavad energiatõhususe tagamiseks avaliku sektori toetust. ja lõpetuseks kindlasti tuleks äh, keskenduda ka hoonestussektorile. Äh, avalikud hooned peaksid olema kõigile eeskujuks äh, selles vallas ning samuti on meil vaja suuremat kokkuhoidu hoonestussektoris, ehitussektoris tuleb äh, energiatõhususele panustada ning äh, ma arvan, et äh, hoonestussektor on selles teemas vast ehk kõige tähtsam. aitäh, kolleeg, nende kommentaaride eest. järgmisena saab sõna härra Kohlitšek, kes esindab, esindab kuuet meie komisjoni aseesimehes. suur tänu austatud esimees. mul on mitu kommentaari. kui me räägime siin energia, energiatõhususest, siis peaksime alati selgelt paika panema, millised on meie eesmärgid. kolmkümmend protsenti on realistlik ja, ja loomulikult siis tuleb arvesse võtta kõiki sektoreid, sealhulgas ka transporti aga samal ajal on teadlikud sellest, et suurem osa hooneid on pika elueaga. väga paljud hooned linna keskosas on ähm, kaitse all ning väga raske on äh, kasutada siis äh, kuumuse vastaseid materjale kuumustele vastupidavaid materjale ja ähm, olukord põhjas ja lõunas on erinev. loomulikult ähm, kõik sammud, mis on astutud eesmärgi suunas, on, on erinevad ähm, nendes äh, riikides. mis puudutab äh, lõppenergiat ja primaarressursse, siis mina ei keskenduks ainult primaarressurssidele, sellepärast et siis me alati jõuaksime tagasi äh, näiteks tuuleenergia juurde. ja fotokalvaaniline energia samuti ähm,. Ähm, me räägime ka rasketest metallidest, vasest ja nii edasi ja nii edasi, mida kasutatakse propelleri puhul, propellerite puhul, äh, siis ähm, kõik see ju tegelikult äh, eeldab ka äh, väga suurt ressursikasutust äh, ja energiakasutust, seda tuleb arvesse võtta. kui me vaatame näiteks, äh, kuidas käib asetootmine ja ma tunnen seda valdkonda, siis näete, et tõhususe seisukohast on maski eeldavad energiaallikad märkimisväärselt ressursikulukamad kui nii paljudki teised nii et ma arvan, et riigid peavad vaatama, kas nad tahavad äh, primaarenergiale äh, keskenduda või lõpptarbimisele keskenduda. eks see ju sõltub ikkagi valikutest energiasegu osas ning äh, ressursside kasutusest siis, kui primaarenergiat ka arvutatakse. suur tänu nüüd siis teised kõnelejad. härra Märta suur tänu, härra esimees, aitäh raportöörile tehtud töö eest, aitäh, Adam Kirek. ma omalt poolt ka tahaksin natukene eriarvamusi siin tutvustada, ehkki oleme sama, sama kuuluvusega, on meie seisukohad natukene erinevad ja ma ütlen oma arvamuse välja. kui me räägime täna kliimamuutusest, kliimamuutus on reaalsus, olgem selle vastu või mitte, siin on kolmkümmend kolm kraadi väljas, jah, aga see ei ole ainus tõend selle kohta. ma arvan, et kõik me tahame äh, siiski kliimamuutust kontrolli alla saada ja me kõik oleme päris, et päri, et COP kahtekümmend ühte tuleb kaitsta ja me tahaksime seda et, et kliimamuutus jääks kahe protsendi piires, kahe kraadi piires. aga äh, on neid, kes leiavad, et me ei ole liiga piisavalt kaugele läinud ja et meie pingutused on, nende arvates ei ole eesmärgi saavutamiseks piisavad. mina omalt poolt esitaksin muudatusettepanekuid selle kohta, et eesmärgi saavutamist tagada kahe tuhande viiekümnendaks aastaks peaks meil olema null süsinikuheitmega majandus ja see on meie eesmärk. ja puhta energiapaketi osas kõikide eurooplaste jaoks peaksime me äh, ennekõike keskenduma energiatõhususe põhimõttele. kui me vaatame energiatõhususe direktiivi üle, siis äh, peame teadma, et see on üks äh, kõige olulisemaid äh, alustalasid Energialiidule ja meie pingutustele. olen nõus seda, et tuleb tõhusust parandada äh, kogu väärtuste ahelas, transport, tarbimine, nii edasi, nii edasi, aga muudatusettepanekud, mida on esitatud, siiski minu arvates Äh, ei äh, aita meil saavutada meie eesmärke. liikmesriigid peavad täitma oma eesmärke ja äh, peavad tarbijate käitumise jätma kõrvale. ja minu arvates meie peame äh, ka arvesse võtma energia ebakindluste raport. me ei, äh, raport tahab seda, et ka energiakulud väheneksid, jah, äh, aga automaatne see olla ei saa ja sellisel juhul võime isegi direktiivi eesmärkidest kõrvale kalduda ja võib tekkida oht, kus me maksame sama hinda ja energia jääb endiselt äh, äh, ebakindlaks ja kliima kaotab, tarbija kaotab, ainult energiatootjad võidavad. me peame mõtlema tarbimisele, me peame mõtlema äh, süsinikuheitmele, mina leian, et energia üleminekupoliitika praegusel hetkel peaks olema teistsugune, meie, sotsiaaldemokraadid, oleme juba aastaid lähtunud sellest põhimõttest, et meie tahaksime, et energiatõhus oleks nelikümmend protsenti ja see oleks siduv eesmärk, siduv. ja kas me võtame aluseks kaks tuhat viis, kaks tuhat seitse aasta, see või kaks tuhat viisteist, kaks tuhat seitse aasta, see ei ole üldse oluline. aga selles direktiivis me peame ambitsioonid äh, paika panema. siis heitmetega kauplemise süsteem äh, me anname lihtsalt äh, saastajatele kätte siin õiguse äh, edasi saastada ja seetõttu on äh, minul siin terve rida muudatusettepanekuid, millega ma üritaksin puudujääke korvata. okei okay,, thank you very much. suur tänu. ja loodan, et saite kõik öeldud, mida soovisite öelda. väga tore, kui see nii on. ja Euroopa Komisjoni nimel saab sõna energia peadirektoraadi direktor, palun. suur tänu ja suur tänu ka proua Kirjakile äh, raporti eest ning selle valitud lähenemisviisi eest. iseäranis aitäh teile kulutõhusa energia kokkuhoiu äh, tähtsustamise eest kogu äh, väärtusahelas ja samuti ambitsioonika energiatõhususe eesmärgi eest, komisjon tegi ettepaneku kolmkümmend protsenti ja just nimelt selleks, et investoritel oleks prognoositavuse, investeeringute kindluse ja nad saaksid energiatõhususse ka hoonetesse investeerida. olime nõus ka sellega, et energiatõhususe eesmärk peaks tuginema mingil viiteaastal võrdlusalusel, nii nagu Kereki on nõus artikkel seitse on eh, ehk siis eh, kõige rohkem arutelusid tekitav artikkel eh, ja energianõukogu tuleb kogu esmaspäeval ja artikkel seitse on üks tähtsaid teemasid, mis tuleb arutelule. meie arvates on oluline, et ambitsioonikas ta eesmärkide tase jääb alles ja energiatõhususe läbi vaadatud tekstis on öö, seda tehtud kaks tuhat kümme, kaks tuhat kakskümmend ja ambitsioon jääb kuni kahe tuhande kolmekümnenda aastani vähemalt nii et igasugused püüdlused artiklit seitse nõrgendada ei ole meile teretulnud ja tervitame seda, mida ütles proua Kierek oma raportis, nimelt, et vähem paindlikkust näiteks varastes tegevustes või siis primaarenergia kasutamine. tahaksin rõhutada, et raport on ka kasuks tarbijatele, keda ohustab energia ostuvõimetus ähm, ning äh, samuti äh, heitmete kauplemise installatsioonide väljajätmine. mõningad küsimused siiski nõuavad täpsustamist, on tehtud ettepanek, et äh, täiendavuse põhimõte jätakse välja, sellepärast et see täiendavus tagab selle, et kokkuhoid on lisaks äh, teiste Euroopa Liidu poliitiliste meetmete või õiguste äh, saavutustele. see peaks siis kaasa tooma täiendavaid meetmeid ja see on tekstis ilusti kirjas. ja äh, siis veel üks teema, energia ülemineku sektori muutused, energia nõudluse külje muutust, muutus ei tohiks see mõjuta, ehkki me tahaksime primaarne registriga targimisele kehtest-, keskenduda ja leiame, et see on oluline, siis kui me keskendume ainult primaarenergia tarbimisele, siis sellest ei piisa. meil on vaja ka lõppenergia eesmärki, mis peaks jääma jõusse selleks, et kõik siiamaani tehtud saavutused nõudluse vallas jääksid jõusse. ja artiklis seitse tuleks lõppenergia tarbimine seada siiski tähelepanu keskmesse. seda öeldes oleme me aruteluga rahul ja mõttevahetused jätkuvad. komisjon on valmis omalt poolt kaasa aitama ning aitama kaasa ka interkomisjonide aruteludele, kus see peaks vajalikuks osutuma. aitäh! aitäh! tegemist on teadusrevolutsiooniga tänu härra Gergi lähenemisviisile. palun, Adam, sul on jällegi sõna, kui sa tahad kokku võtta selle arutelu ja võib-olla teha paari järeldust raporti seisukohast ja meie kõigi jaoks. suur tänu! mul on väga hea meel, et kolleegid minu raportit kommenteerisid, aitäh! ja nendest kommentaaridest lähtudes võin tõdeda, et äh, konsensus on võimalik ja siiamaani avaldatud eriarvamused ei ole tegelikult äh, fraktsioonide eriarvamused, vaid äh, pigem lahkhelid vaesemate ning rikkamate liikmesriikide vahel. turu vastuvõtuvõimet ja turu osakaal ja nii edasi. ei ole nõus härra Martiniga, et ma ei ole piisavalt selliseid asjaolusid arvesse võtnud. ma arvan, et turgu on tegelikult arvesse võetud kogu väärtusahelas ja liikmesriigid peavad sama otsustada, liikmesriigid võivad ise otsustada, mille nad rohkem tähelepanu pööravad. ma arvan, et me peaksime jätma neile paindlikkust, et nad saaksid ise vaadata, millisele varust, varustusahela osale nad tähelepanu pööravad. ja ma arvan, et äh, elektrienergiat tootvad riigid Poola, Rumeenia, kõik uued liikmesriigid äh, need liikmesriigid, nendel on äh, äh, lähenemine teistsugune, kui nad toodavad kolm-neli korda vähem energiat. Nende jaoks energia tarbimine, äh, energia tarbimise vähemine, vähenemine toob kaasa ka skp vähenemise. olukord on hoopis teistsugune, kui me räägime Rootsist või Luksemburgist, kus üldine tootmine on neli korda suurem kui meil ma ei ütle, ma ei oleks nõus nendega, kes ütlevad, et majandusküsimused tuleks ja majanduse areng tuleks energiast lahus hoida. ma arvan, et need kaks valdkonda on omavahel tihedalt seotud. skp tõuseb, kui kujutate siin enda silme ees praegu kõ kõverat ja energia tarbimine läheb all, madal alla. ja oluline on siin lõpptarbimine äh, ja lõppenergia arvesse võtmine ja loomulikult seda statistikas arvestatakse, kas meie seda, sellest räägime või mitte. ja nendest andmetest lähtuvalt saab näha, milline on olnud ähm, selle arengu mõju ühiskonnale, ka hindadele kui te nüüd hakkate kujutama ette, et iga kaheksateistkümne järel hakkame me energiapakkumist vähendama, siis vaestel äh, liikmesriikidel ei ole palju energiaressursse, siis oleks lähenemisviis lausa barbaarne. nii et katsugem siiski vaadata üldpilti ning kanda hoolt selle eest, et me võtaksime arvesse primaarenergiat ja primaarenergia tegelikult on see, mis tekitab kõige rohkem süsinikdioksiidi heitmeid. lõppenergia on tegelikult ju puhas. kui me tahame Pariisi kokkuleppe kohustusi täita, siis äh, tuleb seda näha nii me jätkame oma arutelusid, kallid kolleegid, ja lõpetuseks mul on väga hea meel, nii et te äh, äh, olete suhtunud positiivselt minu teksti ettepanekusse, loomulikult mõningaid asju äh, tuleb veel kohendada, ma ei ole mingi jurist ja õigusekspert, aga eks õigustalitused kannavad hoolt selle eest, et ka õiguslikust seisukohast on direktne tekst nagu kord ja kohus ja, ja äh, et viited teistele õigusaktidele on paigas ja komisjon tuleb selle ülesandega kindlasti toime. suur tänu, kallis kolleeg. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kaheksas juuni järgmisel kolmapäeval ja järgmisel, järgmise kolmapäevani siis saate esitada muudatusettepanekuid, kuus päeva on muudatusettepanekute esitamiseks, palun. ja siis järgmine päevakorrapunkt, taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamine, kasutamise edendamine ja uuesti sõnastatud ettepanek, äh, meie raportööriks on Jose Blanco Lopez äh, ja tegemist on äh, puhta energiapaketi ühe olulise osaga ja eesmärgiks on kakskümmend seitse protsenti Euroopa Liidu siduvaks eesmärgiks taastuva energiaallikatele ja seda kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. mõningad selle õigusloomelise ettepaneku sätted kuuluvad ENVI komisjoni eksklusiivpädevusse, nagu maikuus esimeste konverents seda otsustas. ITRA komisjonil on toimunud esimene arvamuste vahetus ja see arvamuste vahetus leidis aset kahekümne kolmandal märtsil. täna meie kolleeg Jose Blanco Lopez tutvustab meile oma raporti projekti palun, härra raportöör, teil on sõna. suur tänu, eesistuja, härra esimees, vabandust. tahaksin tänada meie komisjoni sekretär Elvirat, parlamendi tehnilisi eksperte komisjoni kolleege, kes lihtsustasid meie tööd, tahaksin tänada ka sotsiaaldemokraatide fraktsiooni kolleege. eelmisel nädalal kuulsime seda, mida rääkis Marshalli saarte president. ta kõneles meie täiskogul, esitas meile ümberlükkamatuid fakte. Donald Trump aga eitab neid, ta lihtsalt tahab tagasi tõmbuda Pariisi kokkuleppest. kutsuge seda, kuidas tahate, vastutustundetus, ülbus. Porque la lucha contra el cambio climático võib-olla ka teadmatus, isekus, aga kliimamuutustega tuleb tegeleda, meil ei ole valikut me peame kõik oma panuse andma selleks, et võidelda kliimamuutustega ja olema palju ambitsioonikumad. G7 tippkohtumisel otsustati äh, endale selles valdkonnas kohustusi võtta ja see äh, on päris hea samm Euroopa Liit ei pea käituma nii, nagu Ameerika president ütleb ja ma arvan, et tegelikult meie oleme nagu ajaloo õigel poolel Euroopas, aga sellest ei piisa. täiskogul kuulsime me eelmisel nädalal, et Trumpi eitus ei ohusta mitte ainult meie kliimat, aga ta lihtsalt räägib äh, tühje sõnu, tal ei ole mingeid plaan ja ütleb, et Euroopa võiks ise endale puhta energia programmi teha. et niikaua, kui mina olen siin olnud, siis on, oleme me peaaegu alati olnud ühel meelel selleks, et, et direktiivi veelgi avanevaks muuta. komisjoni ettepanekus on juba öeldud, et kahe tuhande viiekümnendaks aastaks tuleb äh, süsiniku äh, osakaalu meie majanduses vähendada, samuti tuleb vähendada CO2 heitmeid kui me energia- ja kliimapoliitika äh, esiritta seame, siis peame mõtlema ka, millised on meie eesmärgid, oleme näidanud eeskuju ülejäänud maailmale. majanduse süsinikustamine on väga hea, aga me peame palju järjekindlamalt tegutsema ja juhtima energeetilist äh, muutust maailmas ja me peame ära kasutama seda, kui energia hind alaneb, peame kasutama võimalusi äh, odava energia tootmiseks, see aitab meie konkurentsivõimet tõsta ja, ja isegi kui me midagi muud ei saavuta, suudame me äh, kakskümmend seitse protsenti energia säästa saavutada ja meil on muidugi kahe tuhande viiekümnendaks aastaks eesmärk taastuvenergia osakaal kolmkümmend viis protsenti ja see on täiesti teostatav, kui igal riigil on siduvad eesmärgid. see annaks meile õiguskindluse, see annaks meile äh, ka positiivse signaali, et äh, me tahame toetada innovatsiooni just taastuvenergia valdkonnas ja selliste eesmärkide saavutamiseks tuleb taastuvenergia tugisüsteemid luua, et ei tekiks äh, ebamäärasust. Äh, pöörduksin liikmesriikide poole, kutsuksin neid üles mitmekesistama tehnoloogiaid, arvestades oma geograafilist ja klimaatilist olukorda ja töötada selle nimel, et äh, saavutada stabiilsus ja turvalisus ning seda ka regulatiivsel tasandil praegu on investorid väga ebakindlas olukorras, nad ei tea, kas neid toetatakse, kui me soovime taastuvenergia osakaalu kahekümne seitsmele protsendile viia. me tahame äh, investeeringut kaasata ja ähm, artikli kuuega saame me ebakindluse kõrvaldada, saame toetada investeeringuid. nüüd tuleb äh, äh, mõelda ka, et et äh, mõelda, millised on adekvaatsed kompensatsioonid. me peame halduskoormust vähendama, tarbijad peavad sellest taastuvenergiast kasu saama. tarbija ei pea kinni maksma äh, seda, äh, mis toimub tootmises ja, ja jaotuses. et me peame ambitsioonikamad olema ka jahutus ja küte ning transpordisektoris, puhas energia transpordisektoris on väga oluline, eriti kui tõesti selles sektoris äh, domineerib praegu nafta. ma ei taha detailidesse minna. ma tahtsin lihtsalt Pariisi kokkuleppe põhiliinid välja joonistada. seda tuleb arvestada ka meie direktiivis ja kokkuvõtteks tahaksin öelda, et president Juncker oma teekaardis seadusandjate jaoks ütles, et me peame taastuvenergia osakaalu oma kontinendil tõstma. ma usun kindlalt, et äh, Euroopa Liidus äh, äh, võib toimuda just taastuvenergia sektori kaudu majanduskasv ja ähm, meie ettepanekud peavad seetõttu olema äh, teostatavad, praktilised, hästi üles ehitatud. tänan. suur aitäh, järgmiseks meie variraportöörid, Rahvapartei Sean Kelly, palun. Thank you very much. suur aitäh, härra esimees. aitäh härra Jose Blanco Lopesele selle töö eest tal on väga ilus roheline iiri lipp äh,, lips ka täna. see tähendab seda, et ta on valmis kokkuleppele minema kolleegidega. ma täiesti äh, kiidaksin teda selle eest. nii nagu teised variraportööridki, usun mina ka, et me jõuame kompromissile ja ähm, no tähtis on, et me koostööd teeksime äh, ja me ei kaitseks ainult oma seisukohti nüüd, kui me räägime tulevastest taastuvenergiaskeemidest, need on väga olulised, raportöör on sellekohase ettepaneku teinud, oluline on investoritele pikaajaline perspektiiv anda, see on ainus võimalus sellesse sektorisse investeeringuid kaasata ja äh, raportöör on ette näinud ka konsultatsioonid sidusrühmadega, samuti äh, seda, kuidas paremini organiseerida avalikke pakkumisi ja selged puhta energia kriteeriumid välja töötada. kõik liigub õiges suunas. eluliselt tähtis on see, et me eh, ähm, leiaksime õige tasakaalu poliitiliste vahendite ja energia hinna vahel. et kui me hakkame taastuvenergiat eh, edendama, seega väga oluline on eh, konkurentsivõimelisi pakkujaid leida uued tehnoloogiad, taast-, kohalike taastuvenergia allikate koostam-, eh, kasutamine, hea stabiilsus, see on kõik oluline ja seetõttu tahaksin, et need sätted jääksid teksti alles. samuti on oluline eh, piirilisest koostööst rääkida, komisjoni ettepanek on selles suhtes väga oluline, see on äärmiselt vajalik, kui me tahame tõesti välja kujundada energialiidu. samuti arvan, et me peame selles küsimuses olema ettevaatlikud härra Blanco Lopez aru, et me peame olema eh, avatumad ja eh, ja julgemad, iseenesest ma nõustun sellega, aga tegemist on eh, uue ideega ja peame vaatama kõigepealt, kuidas see praktikas tööle hakkab, seetõttu tuleb läheneda astmeliselt. nüüd mm, meie ressursid on parimad, meie töö, töö, tööjõukulud on selles sektoris madalad, aga eh, me ei taha ainult selle arvelt eh, kokkuhoidu saavutada või tõhusust saavutada. Eh, paindlikkus on teretulnud, raport räägib ka sellest, et tuleks investoritele kindlust anda rohkem see on äh, taastuvenergia sektoris äärmiselt oluline ja tervitan seda ettepanekut härra Lopesilt. jaotussektor, jällegi tuleb otsida tasakaalu. komisjon on teinud sellekohased ettepanekud, ta tahetakse äh, äh, tootja ta,, tootja tarbimist soodustada, see on väga oluline ühenduse tootmismudel. mõnikord me arvame, et, et me ei tea, kas see on kõige kulutõhusam, see on üks punkt, kus me nõustume raportööriga edasi. põhimõtteliselt on nii, et kõik äh, ükski äh, võrgu kasutaja ei, ei peaks olema eelisolukorras ehk saama positiivse äh, diskrimineerimise osaliseks. tähtis on pikaajaline jätkusuutlikkus, ja selle direktiivi puhul ei tohi seda ära unustada. kindlasti on võimalik leida õige tasakaal. nüüd küte- ja ohutussektor. siin on vaja veel äh, seda teemat arutada. muidugi suur potentsiaal on kulutõhusus ja ja kokkuhoid sektoris äh, kaheprotsendiline siduv äh, eesmärk võib siiski olla liiga ambitsioonikas liikmesriikidele peab jätma manööverdamisruumi nii et nad saaksid oma taastuvenergia eesmärkideni kõige tulusamalt jõuda. näiteks küttesüsteemis siduv eesmärk võib-olla oleks liiga, liiga palju nõuda, aga me peame arutama seda veel, et kokkuleppele jõuda. ja lõpuks transport. raportöör on väga huvitavaid ettepanekuid teinud, eriti kasutades elektriautode puhul te teatud kordajaid, see on täiesti äh, mõeldav, arvestades AVV tehnoloogia arengut. nüüd ähm, ma arvan, et et äh, osad otsused äh, mõned ettepanekud kõrvale jätta, nagu ENVi komisjonis soovitati, ei ole päris õiged, aga igal juhul on ka biokütuste kasutuselevõtt oluline, sest nad mängivad olulist rolli transpordisektori dekarboniseerimisel. ja nüüd see kahekümne seitsme protsendiline üldeesmärk. täna hommikul ütles volinik ka nii, et, et volinik soovib selle eesmärgi uuesti läbi vaadata, arvestades seda, millised on praegune, praegused tingimused, praegune olukord loodame, et seda tehakse õige pea. aitäh! suur aitäh! täna on tõesti äh, väga eriline päev, te olete kolm korda sõna saanud. hea küll. ECR. ECR. härra Tošinovski. Teie asendate härra Henkelit, meie aseesimeest. palun, sõna on teil. suur tänu ja härra Henkel palub ennast vabandada, tal on täna niivõrd palju töökohustusi, et ta ei jõudnud siia tulla ja seetõttu ta palus, et mina varjuraportöörina loeksin ette tema teksti. niisiis, ta on seisukohal, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend peaksime jõudma keskmise eesmärgini, mis on vähemalt kolmkümmend protsenti. parlamendi resolutsioon aastast kaks tuhat neliteist on ka selle ettepanekuga kooskõlas ja peale selle äh, härra Henkel kooskõlas komisjoni ettepanekuga ei näe ette siduvaid eesmärke äh, liikmesriikide jaoks. et olulised on ähm, õiguskindlus eelkõige just investorite jaoks, äh, taastuvenergia allikate kasutamise edukus sõltub ka turgude olukorrast kui me kohaldame terviklikku lähenemist ja arvestame ka teiste raportitega, mis puudutab näiteks ka elektrikaubandust, energiakaubandust ähm, Euroopa Liidus, äh, järelevalvet ja, ja nii edasi ja liberaliseeritud turgudega ja arvestame sellega pikemas perspektiivis, siis me saaksime parema hinna kõikidele tarbijatele Euroopa Liidus härra Henkel on seisukohal, et ähm, üleminekuperioodil ähm, me peame arvestama ka ähm, taastuva energiaga transpordi osas, nii et siin on väga palju äh, ambitsioonikaid eesmärke juba võetud, aga igal juhul just äh, üleminekuperioodi jaoks äh, transpordi sealt valdkonnas tuleb ette näha veelgi ambitsioonikaid eesmärke selleks, et konkurents ei läheks kolmandasse riikidesse, aitäh! Alde nimel saab äh, sõna proua Mlinar, kes äh, asendab härra Federlet. palun, sõna on teil. suur tänu. kahjuks äh, härra Federle ei saa siin pärastlõunal olla, ta vabandab selle eest ja kõigepealt Frederik sooviks tänada raportööri selle raporti äh, projekti eest, see on kindlasti heaks lähtepunktiks meie aruteludele. üleminek äh, CO2 heite vähendamisel äh, on oluline ka meie liidule selleks, et uusi innovatiivseid töökohti luua ja samal ajal ka Euroopa Liidu ressurssidest energiat ähm, toota. investeeringud Euroopa Liidu sisestesse ressurssidesse tagavad meile ka äh, parema energiajulgeoleku ning selles eh, osas on see direktiiv äärmiselt oluline, mitte ainult nende ambitsioonikate eesmärkide püstitamise eest, vaid eh, see on oluline ka õiguskindluse jaoks ettevõtjatele ja ka investeerijatele, neil on vaja konkreetseid eh, eesmärke. Need on olulised ka Pariisi kokkulepete eesmärkide saavutamiseks. ja viimastel aastatel on tehnoloogia pidevalt edasi arenenud ja see on endaga kaasa toonud kulude vähenemise. ja mis puudutab nüüd ähm, juhtrolli just kliima ja mm, taastuvenergia osas, siis Euroopa Liidul on äh, võimalus siin olla äh, juhi rollis ähm, heitmevähese äh, majanduse osas. me peame, siin on oluline aga õige raamistik ka stiimulitele, mis edendaks investeeringuid ja mis tagaks ka õiguskindluse investoritele. oluline on see, et seda direktiivi ei nähtaks innovatsiooni tõkkena ja seetõttu meil on vaja kasutada seda võimalust, et panna paika põhimõtted, nii et me ei peaks hakkama üle arutama neid teemasid peatselt uuesti see teema on keeruline ja siin on vaja kõrgetasemelist koordineerimist ja see on äh, seotud ka mõni, erinevate energiateemadega äh, ja see on seotud siis ka pädevustega meie komisjoni ja ENVI komisjoni vahel. ja kui me räägime nüüd taastuvenergiast ja ambitsioonikatest eesmärkidest, siis me, me peame äh, vaatama ka, milliste teemade osas on ENVI komisjon pädev. näiteks, mis puudutab siseressursside kasutamist ja, ja mis puudutab siis ka reeglite väljatöötamist, see otseselt mõjutab ka meie taastuvenergia eesmärkide saavutamist ja seda me peame arvestama ka oma töödes. see kindlasti ei saa olema lihtne ja palju tööd on vaja ära teha, aga me üritame olla konstruktiivsed edasistes aruteludes selleks, et jõua ambitsioonikate eesmärkideni ja et jõuda ka hea regulatiivse raamistikuni investeerijate jaoks. aitäh! roheliste nimel härra Claude Turmes, palun. suur tänu! kõigepealt õnnitlused eh, härra Blanco Lopesile, ma arvan, et eh, ta on tõesti suurepärast tööd teinud. see on tõesti heaks aluseks meie arutelude jaoks ja, ja mulle meeldib väga Sean Kelly lähenemine. oluline on ikkagi tagada kindlus investoritele ja see on ka oluline, need eesmärgid. üks asi, mida siin tuleks kindlasti mõista, on see, et kulud on tõesti dramaatiliselt vähenenud. päikeseenergia, mõõna tõusuenergia, offshore, onshore energias. nii et äh, rahvusvaheline taastuvenergia agentuur on samuti oma analüüsiga välja toonud ja nenna, nemad äh, on jõudnud vähemalt kolmekümne kolme protsendise taastuvenergia osakaalu eesmärgini aastast kaks tuhat kolmkümmend ja ja see on natukene erinev äh, komisjoni eesmärgist ning äh, eile koht-, kohtuti ka teiste ekspertidega, kes jõudsid isegi ambitsioonikamate eesmärkideni, nii et arvatavasti suve jooksul me, muutub ka pilt selgemaks selles osas, milline on erinevused erinevates uuringutes ja siis septembris me saame äh, selle parema info alusel kaaluda, kuhu need eesmärgid paika panna nüüd investoritele kindluse tagamine on äärmiselt oluline teema, sellepärast et taastuvenergia toob endaga kaasa ka kapitalikulust ja seetõttu tuleb investoritele tagada äh, õiguskindlus, et, äh, et oluline on see, et õiguskindlus oleks olemas, et õigust hakataks muutma, see on tõesti õudusunenägu kõikidele investoritele ja ja oluline on ju ka, et me arvestaksime nende riskidega, mida investorid võtavad, nii et siin me peaksime ka ühiste reeglite äh, osas arvestama artiklitega neli ja viis ja siin on olulised siis äh, ka äh, hanked, hangete küsimus ja äh, maksed ja ma, nende maksete äh, kõikumine on, nii et kui nii et ähm, mida tugevamad on turud, seda ähm, vähemaks ka muutuvad need maksed ja investorite jaoks on oluline siis viieteistkümne, kahekümne aasta perspektiivis äh, see, et nad saaksid ette prognoosida oma tegevusi. ja teine risk on seotud võrgustikuga, nii et me peame siin tõesti rääkima ka juurdepääsust äh, energiavõrgule ja me peame vaatama siinkohal ka piiriülest aspekti, nii et ma täiesti mõistan seda, et äh, Iirimaal on tõesti tuuleressurssidega väga, väga positiivne ja, ja kui, ja kui me ühendaksime selle kaabliga näiteks Prantsusmaaga, siis äh, me saaksime seda veelgi rohkem ära kasutada, Rumeenias on sama, nii et ähm, oluline oleks see, et me saaksime erinevaid ähm, energiavõrgustikke omavahel ka siduda, et selle jaoks oleks vaja eraldi peatükki ja kütte- ja jahutusteema on ka oluline ja oluline on see, et taastuvenergiat kasutatakse rohkem küttejaotuse transpordi valdkonnas ja taas-, tasakaal, mida me peame nendes valdkondades leidma, on see, et me võime kasutada küll biomassi, aga biomass jällegi on konkurentsis ka äh, toiduainetega ja ja ka äh, kemikaalidega, nii et meil on tegelikult väga vähe biomassi kasutada, nii et kasutagem seda seal, kus on kõige tõhusam. näiteks kui me räägime biokütustest, siis ma arvan, et meil ei ole äh, kiiret alternatiivi näiteks lennukitele, nii et mina pigem keskenduksin äh, biokütustele lennukite jaoks selle asemel, et keskenduda autokütusele ja biokütustele, kus meil on ka teisi alternatiive. nii et me peaksime siin nüansseeritumalt lähenema, et vaadata, kuidas täpsemalt taastuvenergiat kasutada nendes valdkondades. ja seda me saaksime siis teha ka kütte- ja jahutusvaldkonna puhul. nii et eh, siin saab kasutada muidugi päikeseenergiat, aga ka, eh, ka eh, teisi taastuvenergiapõhiseid energiamu- ja rahastamise küsimus see on oluline ka meie Kesk- ja Ida-Euroopa kolleegidele. meil on kõrgemad kapitalikulud Poolas, Rumeenias, Bulgaarias võrreldes näiteks Saksamaa ja Prantsusmaaga. nii et eh, sama eh, päikesepatarei, sama eh, tuuleturbiin maksab nendes riikides rohkem lihtsalt sellepärast, et kapitaliturud Ähm, näevad neid riskantsemana ja ma arvan, et ähm, meil on vaja leida mingi lahendus, leida ka Euroopa Liidu jaoks, nii nagu on leitud näiteks Maroko jaoks. ja see on seotud just nende ohtudega, nii et taastuvenergia projektid, kui need on seotud Euroopa Liidu huvidega, et et tuleb siis kasutada Euroopa Liidu vahendeid selleks, et ähm, Kesk- ja Ida-Euroopa riikides kapitalikulud alla viia ja tulekski siis kaasata ka kodanikud, nii et miks meil ei peaks siis olema ka sellist, selline fond, et et ähm, üheskoos saaks juurdepääsu ka odavamale kapitalile ja hea meelega arutan neid küsimusi teiega. aitäh, Claude! kuus minutit, ma rõhutan seda sellepärast, et äh, ma hiljem rõhutan ka seda, kui palju õnne sul oli ülesanne NATO. suur tänu, härra esimees. ma sooviksin öelda, et ma olen selle ettepaneku üldse suunaga nõus ja soovin tänada ka raportööri suurepärase töö eest, see on tõesti väga äh, põhjalik, äh, ambitsioonikas äh, tekst, eriti kui me võrdleme esialgse ettepaneku tagasihoidlike eesmärkidega. nii et mul oleks mõningad äh, märkused ja hiljem mõningad detailsemad ettepanekud. mis puudutab seda eesmärki kolmkümmend viis protsenti, siis sellega ma olen nõus, seda toetab ka raportöör. ja me peame Euroopa Liidu juhtrolli maailmas tugevdama. me äh, teame, et äh, eriti USA presidendiga on selles osas väga suuri muresid ja härra raportöör leiab et, et kolmekümne viie protsendine eesmärk äh, taastuvenergia osakaalu energia äh, lõpptarbimises peaks olema tegelikult lõpp-punktis ja mitte algpunktiks läbirääkimistel ja seetõttu me peaksime ka vaatama, kuidas me läbirääkimiste ajal ähm, siis peaksime käituma, et teha selgeks, et see on ikkagi lõpp-punkt, mitte alguspunkt. nii et ma sooviksingi teada, milline peaks olema see äh, algpunkt kui me soovime jõuda äh, kolmekümne viie protsendini taastuvenergia osakaalu ähm, eesmärgini. ja teiseks, see äh, puudutab äh, ühte probleemi, mis ähm, on seotud tegelikult kõikide arvamuste ja raportitega, sellepärast nad kattuvad ja nii edasi ja vahetevahel on keeruline Ähm, jätta mõningad küsimused äh, tähelepanu alt äh, välja, mis on samas ka seotud äh, selle raporti teemaga. et see puudut-, siinkohal on tegu just ähm, taastuvenergia ähm, lõimimisega turgudele. see on selline kattuv teema. et siin on olulised ka sisendtaristud, nii et see on ka üks teema, millega me peaksime praegu juba läbirääkimiste kontekstis arvestama. ja taastuvenergiast ei saa rääkida ilma eh, sisendtaristut mainimata, nii et me peaksime ka selle teemaga kindlasti arvestama. sellepärast, et eh, energiate puhul, mis ei ole ehm, pidevad, siis siinkohal on oluline just ka need eh, sisendtaristud, et tagada pidev energia suur tänu ja ma ka läksin natukene oma kõneajast üle. suur tänu, ütleb pereesimees. me näeme ekraanil ka neid punaseid äh, tärnikesi ja ja te peaksite olema väga rahul sellega, et te täna, tahate täna nii palju kaua rääkida. härra Kohlitšek, palun. suur tänu üks põhimõtteline märkus minu poolt. ja sooviksin eh, siin pöörduda ka oma optimistliku kolleegi Claude Turmese poole, kes vahetevahel eh, unustab ära reaalse maailma vesi, geotermi-, termiline eh, energia pumbad, suured solaarprojektid, mida kasutatakse näiteks Hispaanias, kus on palju päikeseenergiat, nii et eh, seal on selline klassikaline mm, energiaring tagatud päikesepatareidest kuni siis eh, eh, majade kütmise jahutamiseni, et seda saab kasutada kogu Lõuna-Euroopas, te võite tulla vaadata. ja on ka selliseid projekte mis pööravad ähm, ähm, energiavõrgu äh, äh, jätkupidevuse võib-olla isegi tagurpidi, näiteks tuuleenergia. nii et kui me räägime sellest, kuidas taastuvenergiaallikatest energiat kasutada, siis me peaksime ka nende äh, aspektidega arvestama et, et ei keskendutaks mingitele konkreetsetele taastuvenergia ressurssidele koha peal, kui nad koormavad üle võrgustiku, näiteks Saksamaal. rääkige oma sa-, Saksa kolleegidega, Saksa äh, asutustega, nagu mina olen teinud, siis nad on mulle öelnud, et on olemas ka oht energiakatkestuseks, sellepärast et äh, nende võrk lihtsalt ei taga piisavalt äh, elektrit ja ma arvan, et äh, kallis sõber Claude peab võib-olla natukene rohkem äh, lugema. ja mis puudutab päikeseenergia kollektoreid, äh, need on olulised kütte jaoks ja, ja ka tarbevee eelsoojendamise jaoks. seda kasutatakse mõningates Euroopa Liidu liikmesriikides. et siin on tegu siis soojusega, mis on ähm, kaas, lisatoode ja see, seda saaks ka kasutada. nii et mina sooviksin, et see raport oleks võimalik äh, põhjalik, kui siin mõningaid taastuvenergia allikaid loetletakse ja samas ei tohi ka äh, ka tähelepanuta jätta riske, mis kaasnevad nende taastuvenergia allikatega. vastasel juhul äh, see mõjutab negatiivselt ka meie äh, energiavõrke. Claude Turvas soovib uuesti sõna. kuuest minutist teile piisa? ei, mul on veel kolmkümmend sekundit. ma saadan teile viimased statistilised andmed Saksamaalt, mis näitab, et vaatamata äh, päikese- ja tuuleenergiale, siis Saksamaa energiavõrgu turvalisus on ikkagi äh, suurenenud, nii et ma saadan statistilised andmed teile järgmisel nädalal, järgmisel nädalal kolmapäeval toimub Brüsselis konverents, äh, kus on kohal ka Saksamaa piirkonna esindajad, kes kasutavad väga palju äh, päikese-tuuleenergiat, nii et äh, te näete, et tegu, et siin on kõige olulisem just IKT ja siin on oluline innovatsioon, ilma selleta ei saa. suur tänu ja nüüd komisjoni nimel proua Verstorfer, energia peadirektoraadist aitäh, härra esimees. suur tänu ka härra Blankole selle väga hea raporti eest ja ka suurepärase koostöö eest, mis meil oli komisjoni ja raportööri vahel. me kõik leiame, et taastuvenergiat tuleb edendada ja, ja nad on tõesti juhtrollis äh, ja me leiame, et see raport läheb õiges suunas ning äh, Äh, nii nagu siin mainiti, siis me soovime luua raamistiku, mis tagab äh, õiguskindluse ka äh, investoritele, sellepärast et meil on vaja siin etendada ja suurendada investeeringuid ja seetõttu meie raamistik, õigusraamistik peaks olema sellele sobiv. näiteks retroaktiivse tagasipöörduva jõuga meetmed on nüüd uue uue õigusakti ümbersõnastamisega äh, välistatud. see on ka kooskõlas Pariisi kokkulepetega ja me leiame, et see on ka heaks aluseks edasisteks aruteludeks. ma tulen tagasi ka mõningate punktide juurde, mis siin tõstatati. kõigepealt, mis puudutab eesmärki, meie leiame, et äh, vähemalt kakskümmend seitse ähm, protsenti on väga hea eesmärk, see on siduv eesmärk ja ma rõhutan, et siin on tegu vähemalt minimaalne äh, Ähm, eesmärk. et kui me suudame saavutada kõrgema eesmärgi, see on väga hea, aga sellega on seotud ka mõningad äh, meetmed, mis on seotud ka puhta energia paketiga ja mis on seotud siis ka juhtimis, äh, juhtimissätetega, kus me oleme ka käsitlenud just ambitsioonikuse taset. aga see ettepanek on, sisaldab endas rohkem kui ainult eesmärke, sellepärast et oluline on siin ka investeeringuteks raamistiku loomine, me räägime siin ka taastuvenergia kulutõhusast kasutamisest, siin, siin juba mainiti Ehm, päikeseenergiat, äh, räägiti ka offshore energiast, kus on saavutatud selliseid tulemusi, mida me poleks isegi oodanud. nii et siin on väga positiivseid tulemusi saavutatud kulude poolelt ja samuti me sooviksime ka võimestada rohkem meie tarbijaid ja see on ka osa meie ettepanekust. kui me räägime nüüd ehm, selle ümbersõnastamise äh, laienemisest, siis me räägisime mitte ainult elektrist, vaid me räägime siin küttejahutuse valdkonnast ja ka transpordivaldkonnast ning meie teeme ettepaneku, et küttejahutusvaldkonnas oleks üks protsent taastuvenergiat ja äh, raportöör teeb ettepaneku, et see oleks kaks protsenti, me kardame, et see on natukene liiga, läheb liiga kaugele, aga vähemalt on see õige suund, nimelt et edendada taastuvenergia suuremat kasutust ka küttejahutusvaldkonnas. nüüd, mis puudutab transpordivaldkonda, siis meil oli ja on endiselt oma eesmärk olemas, aga me leiame, et see eesmärk ei olnud võib-olla selline mis oleks ähm, saavutanud õige tulem-, õigeid tulemusi ja seetõttu äh, peale aastat kaks tuhat kakskümmend äh, on meil uus eesmärk seatud, eesmine, eelmine eesmärk oli natukene äh, ebadif-, mitte diferentseeritud ja, ja see ei arvestanud siis ka ähm, biomassipõhise ähm, kütusega ja kaks aastat tagasi, kui me äh, alustasime nende stsenaariumite väljatöötamisega, siis me vaatasime ka, millised on äh, arengud kulude osas ja me oleme kogunud ka uusi fakte ja andmeid, et et siis erinevate valdkondade jaoks ka äh, uued eesmärgid, et püstitada kolmkümmend protsenti, kolmkümmend viis protsenti, et vaadata, millise lõpptulemuse see annab. nii et ähm, siinkohal me oleme muidugi äh, valmis ka erinevaid uuringuid ähm, veel kord vaatama, see on seotud eelkõige tehnoloogiakuludega ja nüüd äh, äh, rahastamise pool, Claude ka mainis, et see on väga oluline pool ja siin juba EFSI fondi Junckeri kava alusel on äh, tööd tehtud, me töötame ka struktuurifondidega, me vaatame ka, mida tehakse Kesk-Ida-Euroopa riikides, seal väga palju investeeritakse ka energiatõhususse ja ka taastuvenergiasse ja, ja kõik, mida me saame teha selleks, et edendada ähm, ähm, ühiste huvide ja projektide edenemiseks, siis ähm, hea meelega toetame ka siin. ja veel üks punkt, mida mõned äh, mainisite, siis ma saan aru, et ähm, see töö on väga rangelt jagatud äh, ENVI komisjoni ja ITRE komisjoni äh, vahel. aga äh, komisjon sooviks ikkagi ka ITRE komisjonilt sisendit selle teema osas, sest ENVI on käsitlenud ka oma ainupädevuses olevaid teemasid, nii et me oleme väga äh, õnnelikud ka selle sisendi poolt, mis tuleb teilt ja veel kord äh, suur tänu raportöörile, variraportööridele. hea meelega arutame teiega seda teemat edasi, suur tänu, härra Blanco. aitäh, härra raportöör. kas teie kas olete ka rahul? suur tänu, lugupeetud esimees aitäh teile, aitäh kõigile, kes sõna võtsid, kõigepealt äh, härra Sean Kelly, minu lipsu iiri roheline värv äh, on mõeldud selleks, et äh, veenda teid ning ähm, tagada seda, et sina ikka seisad meie kõrval et sa näeksid, et meil on ühine eesmärk, et me tahame kõik, et meie majandus oleks süsinikuvaba, aga meil on lihtsalt teatavaid kahtlusi selles vallas, kuidas ja, ja millal seda teha. aga igal juhul vastutus on meil suur ja äh, see on väga tähtis eesmärk, me peame ajalukku minema Euroopa Parlamendis sellega. me teame täpselt, mis meie ümber juhtub. härra Sorinio, äh, mu kolleeg, ütles täna hommikul, et Brüsselis on kogu ajaloo kõige kõrgem temperatuur ning Portugali kohutav metsatulekahju on ka näidanud, et midagi on maailmas muutunud ja me ei saa enam silmi sulgeda ja istuda lihtsalt käed rüpes. me peame tegutsema. tuleb võib-olla isegi teha midagi enamat kui lihtsalt see ettepanek, sellepärast et mõningad eesmärgid olid juba enne Pariisi kokkulepped äh, olemas juba varasemate mõjuhinnangute ning uuringute tulemusena. ma arvan, et meil on äh, eesmärke, mida, mis äh, omavahel kokku sobivad ning me peame neid analüüsima, ambitsioonikamad olema, nii palju on igasuguseid erinevaid uuringuid näiteks seda et, et kakskümmend viis protsenti on vaja meil ennast äh, taastuvenergiaallikaid kasutada miinimumina selleks, et me üldsegi toime tuleksime järgmisel aastakümnel. Äh, ma ei tea, mida Arena teeb, aga aga igal juhul äh, meil on vaja siduvaid eesmärke ning äh, suuri ambitsioone, ma tean, et mõned liikmesriigid on praegu vastu siduvatele eesmärkidele, aga igal juhul praegune direktiiv on näidanud, et äh, taastuvenergia määr peab olema suur ning äh, taastuvenergia osakaal on kasvanud ning hind on madalamaks läinud. seda sellepärast, et praegune direktiiv sisaldas just nimelt siduvaid eesmärke, kui on mingisugune mudel hästi toiminud, miks siis äh, miks siis äh, sellest taganeda, miks mitte mõelda kogu maailma olukorra peale ja õiguskindlus on see, mis annab ka investoritele kindlust ning võimaldab investeeringuid sellesse sektorisse ligi meelitada. see võimaldab äh, äh, suuremat innovatsiooni, aitab kulusid vähendada ning loob ka töökohti, mis on ka oluline, sellepärast et meil on vaja kvaliteetseid töökohti. nii et kõik need eesmärgid tuleb tagada ja meil on vaja sektori eesmärkidele tähelepanu pöörata, kütmine, jahutamine, transpordisektor, kõiki neid sektoreid tahaksime, kõikidelt nendelt sektorilt tahaksime väiksemat süsinikuheidet ja vaatame, mida on võimalik teha. muudatusettepanekute kaudu püüdleme suurema selguse ning suurema õigluskindluse poole ka toetusmehhanismides. mis puudutab tarbimist, siis tarbimise vallas, kui me tahame süsinik heidet vähendada, tuleb ka tarbimisküljele tähelepanu pöörata, Iberia poolsaar, Iirimaa, teised valdkonnad, ka nende ühenduvus. me tahame tõelist energialiitu, mis tugineks taastuvkütusele. ja praegu me peaksime kõik üheskoos ajalugu kujundama leppima kokku eesmärkides, mille abil saame me tagada seda, et Euroopa Parlament räägib selgelt ja ühise, ühtse häälega. ma olen veendunud, et me saame koostööd teha, sellepärast et olen siin näinud kõikides kommentaarides täna pärastlõunal koostöövaimu, olen seda varem öelnud, aga suur tänu sekretäriaadile Euroopa Parlamendis, suur tänu äh, minu meeskonnale, kõigile fraktsiooni liikmetele ja ma arvan, et mul on, meil on võimalik äh, meil on võimalik oma eesmärke saavutada ainult siis, kui teeme käsikäes tööd Euroopa Komisjoniga ning äh, loodetavasti ka nõukoguga siis, kui aeg on selleks küps, aitäh! aitäh, kallis kolleeg! kõik on rahul, väga tore! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne üheksas juuni kaks tuhat seitseteist, nii et üks nädal on teil aega üks nädal on teil veel aega muudatusettepanekute esitamiseks. kallid kolleegid, järgmine ITRE koosolek on kümnendal juulil kell ja üheteistkümnendal juulil. toimub kolmes osas, kõigepealt äh, jah, kümnendal ja üheteistkümnendal juulil, suur tänu teile äh, tehtud töö eest, soovin teile kõike head ning kohtume kindlasti järgmisel nädalal